kell üksteist kolmkümmend. järgneb meie osaistungjärg homme, kümnendal detsembril, tegemist on teisipäevaga, alustame homme kell kaheksa kolmkümmend, hääletame üksteist kolmkümmend kuni kell kaksteist